me ei pea piire mitte ainult kontrollima, vaid ka meie peame otsustama, kes võib Euroopa Liitu tulla ja kes siia ei või tulla. aga siin enamus soovib lihtsaid lahendusi niimoodi, et rahaga äh, probleeme kinni katta, tegelikkuses muutuvad probleemid aina uuemaks. kui tuleb uus kriis, siis Euroopa Liit ei ole ette valmistunud ja see ei ole kodanike huvides. kui me soovime kodanike lähedast Euroopa Liitu, siis tuleb kodanike tahet ka tõsiselt võtta ja seetõttu tuleks pidada siin põhimõttelist arutelu. proua Wikström, üks minut, palun. tänan. kõigepealt äh, õnnesoovid äh, kolleeg äh, Roberta Metsolale suurepärase töö puhul seoses selle teemaga, meil on olnud nendel aastatel väga hea koostöö. ma soovin tänada ka volinikku selle suurepärase ettepaneku eest kui ma lendan üle Euroopa, siis ma piire ei näe. nii ütles äh, Václav Havel, esimene Tšehhoslovakkia president. ja nüüd sisepiiride kaotamine, äh, see otsus põhineb sellele, et meil on turvalised äh, välispiirid. me ei soovi üles ehitada Euroopa kindlust, lükata inimesi piiridelt tagasi, me lihtsalt soovime kontrollida seda inimeste voogu, kes liitu sisse tulevad, liidust välja lähevad. meil on vaja korralikku kontrolli, äh, julgeolekukontrolli ja kontrollida ka neid, kes tulevad siia rahvusvahelise kaitse saajatena me saame äh, piirikontrolli korralikult jõustades võidelda ka illegaalsete kaupade vastu, näiteks narkootikumide vastu, mis Euroopa Liitu tulevad. ja praegune ettepanek ei äh, lähe minu arvates äh, föderaalse lahenduse suunas, kuigi see on minu arvates õige tee edasi ja lugupeetud äh, juhataja, ma olen olnud siin kümme aastat ja kuna see on üks mu viimaseid kõnesid äh, siin, siis ma soovin tänada kõiki kolleege, kellega ma olen koostööd äh, teinud ja mäletagem seda, et seal, kus poliitika lõpeb, algab sõprus ja iga lõpp on millegi algus. suur tänu! ja mõnikord muidugi on ka nii, et poliitika hävitab sõpruse, aga ma loodan, et teie puhul vastab tõele see, mida te just nüüd ütlesite. proua Forenza, üks minut, palun. tänan. üle saja kolmekümne äh, üle tuhande kolmesaja hukkunu eelmisel aastal selline on see bilanss seal Vahemerel ja nüüd me räägime, kuidas me saaksime tagasisaatmispoliitikat veelgi rohkem äh, tugevdada. ma arvan, et Euroopa Liit peaks minema hoopis teist teed. meil tuleb Liibüa sadamad kuulutada ebaturvalisteks äh, sadamateks osad liikmesriigid äh, arvavad, et endiselt on võimalik korraldada tagasisaatmisi Liibüasse, näiteks Itaalia arvab nii. me ei soovi, et meid äh, mäletatakse äh, nendena, kes äh, aitasid kaasa sellele, et hukkunute arv Vahemerel muudkui kasvab. me ei saa inimesi Liibüasse tagasi saata, sealt neid piinatakse ja hukatakse. meil tuleb kõik lepingud, mis on rände vallas Euroopa Liidu ja Liibüa vahel sõlmitud, äh, tühistada. me peame otsustama, äh, millist Euroopat me soovime. proua Valero. tänan. igal aastal äh, paljud inimesed hukkuvad Vahemerel paljud inimesed põgenevad, mitmed miljonid on äh, põgenenud, meil on järjest rohkem kliimamuutust, loodust, katastroofe, need äh, aspektid on kõik omavahel seotud. arvatakse, et meil tuleb kakssada viiskümmend kliimapõgenikke, kliimapõgenikku ja see on ainult üks osa liikvel olevatest liikme, inimestest, olukord muutub äh, keeruliseks. kas me oleme valmis eraldama ressursse, et selle vastu võidelda, meil on vaja ka mandaati piiride kaitseks. me maksame nüüd selle suure rände vastu võitlemise eest, aga kuidas on äh, vaesuspõgenike ja kliimapõgenikega. härra Korrao, palun. tänan. me peame ütlema selgelt välja, et varjupaigasüsteemi reform on olnud läbikukkumine, aastaid ei ole mitte midagi tehtud, et muuta Dublini reegleid. varsti tuleb uus põgenike voog Euroopasse, kes koputavad uksele, ilma et midagi oleks muudetud. kaks tuhat viisteist äh, me juba olime sellega silmitsi. nüüd äh, suurame oma raha väljapoole, teised peavad tegema ära meie musta töö, et siia keegi ei tuleks. Frontexi reform oli miina, viimane üks nendest äh, meetmetest reform, äh, mis võeti nüüd vastu selleks, et näidata valimiskampaanias, et midagi on saavutatud, võib-olla oleks tulnud meil õppida varjupaigasüsteemi läbikukkumisest. meil on palju hukkunud, Vahemere liikmesriigid ei soovi sellest aga midagi kuulda soovitakse, et suveräänsust ei äh, piirataks komisjonil on nüüd võimalus äh, piirivalve ja rannikuvalve ameti kaudu aidata neid liikmesriike, kes ise oma piiride valvamisega toime ei tule, meil on võimalik äh, niimoodi vältida siis äh, karme piire liikmesriikide vahel. aga siin tuleb välja ka see, kuivõrd suured lüngad meil on solidaarsuse vallas siin Euroopas. härra Epideios, palun suur tänu. E, tõsi see on, et on tõestatud see, et Frontex, Frontexi töö ei ole vilju kandnud aga samas Euroopa Liit on nüüd otsustanud anda veel talle täiendavaid vahendeid ja luua veel täiendav teenistus sinna juurde, nii et kümme tuhat lisapersonali. E, maksumaksjate raha praegusel tõesti kasinuse ajal antakse sellele talitusele, millel ei ole mitte mingisugust kasutegurit, aga samas liikmesriikidel on seda raha vaja. Euroopa Liit võtab vastu selliseid otsuseid, mis on vastuolus kogu selle loogikaga. kõik on nõus ütlemaks, et liikmesriikide äh, parema piiri- ja rannikuvalve saab tagada nii et sellega tegeleb antud liikmesriigi, antud liikmesriik ise. ja on liikmesriike, kes on oma piirid sulgenud selleks, et äh, võidelda kontrollimatu põgenike vooga. ja Kreeka täpselt samamoodi, Kreeka peab ise kaitsma oma piire ja mitte keegi ei aita tal seda teha, aitäh. Äh, domnul Diaz de Mera, un minut și treizeci de secunde. suur tänu, poolteist minutit, härra Diaz de Mera härra president, härra volinik, ma tänan Robertat selle suurepärase töö eest, mis ta on ära teinud, aga ärge unustage, et kõige tähtsamad ettepanekud, mis puudutavad varjupaika ja äh, rännet, on triloogi tasandil ja nõukogus blokeeritud. meie oleme hääletanud selle määruse poolt, andmaks äh, rohkem volitusi sellele ametile ja selleks, et nad suudaksid tagada integreeritud piirihalduse, selleks, et hallata rännet tõh-, tõhusalt ja tagada Euroopa Liidu turvalisuse. aga samas tagades inimeste õiguse vabale liikumisele. kümne tuhande täiendava piirivalvuri koha loomine ja äh, koostöö tugevdamine kolmandate riikidega tähendab operatiivsuutlikkuse tõhustamist ja see väga tähtis on ka äh, tõhus juhtimine vastuvõtvates riikides. koostöö Europoliga kujutab endast väga tähtsat nurgakivi selleks, et tagada Euroopa õigusel turvalisusel ja vabadusel rajaneva ala toimimine. ja seega on väga tähtis anda ulatuslikumad operatiiv- ja eelarvelised vahendid sellele ametile ja me teame, et piirivalve piiri- ja rannikuvalvega tegelevad inimesed, nad austavad kõiki põhiõiguste harta ja teisi Euroopa Liidu õigusakte boljše varovanje zunanjih meja Euroopa. suur tänu, ma olen nõus, et me peame paremini kaitsma Euroopa Liidu välispiire. nii saab Schengeni ala paremini toimida, nii saame paremini hallata rännet. toetan kokkulepet liikmesriikidega laiendada Frontexi mandaati. see peaks meil võimaldama Äh, asutada kümnetuhandelise alalise korpuse aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse. on väga tähtis, et liikmesriigid äh, tagaksid äh, vastutuse piirihalduse eest ja peame hoolitsema selle eest, et me kaitseks kõikide nende inimeste kodanikuõigusi, kes saadetakse tagasi kolmandatesse riikidesse Frontexi poolt. Frontexi koostööd kolmandate riikidega nagu Lääne-Balkani riigid, peaks olema uute kokkulepete objektiks, mis tagaks inimõiguste austuse. hoiandaksin ka teid, et uued eeskirjad välispiiride kohta ei, ei kehti siis, kui neid ka sisepiiridel ei rakendata. härra Zambatski, tänan. kui meil peaks olema üks amet, mida mis on väärt kogu rahastamist Euroopa Liidus, siis see kindlasti on Frontex. välispiirid on äh, äärmiselt olulised selleks, et tagada vaba liikumine Euroopa Liidu siseselt, nii et olge, hallakem ühis, ühiste põhimõtete alusel välispiire ja sellepärast ma ka toetan Frontexi mandaadi laiendamist ning alalise korpuse loomist. olen korduvalt öelnud et peame tegema koostööd selleks, et peatada sisserändajate voog, kui tegemist on ebaseaduslike sisserändajatega, peame ka kaitsma Euroopa maja selleks, et kaitsta oma elatustaset. elamine Euroopas ei ole privileeg, majandus, migrandid, kes ei nõustu meie väärtuste eluviisiga, neil ei ole kohta meie riikides. ka terroristid kasutavad rändekanaleid. Domnul Urtasun, un minut Urtasun, üks minut, palun. suur tänu. meie mandaat jääb ajalukku tuhandete hukkunutega vahe, Vahemerel ja seda meie rändepoliitika tõttu, mida Dublin, Dublini määrus, tema reform praegu on kõik tupikusse sattunud ja nüüd me räägime Piiri- ja Rannikuvalveametist, millele me kulutame tuhandeid ja tuhandeid eurosid. kas on vaja mandaati selleks, et inimesi Vahemerel päästa? ja me läbirääkimiste käigus oleme me kõigest sellest rääkinud ja me oleme mitmeid kordi öelnud, et nõukogu ja valitsused, liikmesriikide valitsused on keeldunud sellest, et Barcelonasse paadid ei saa minna ja te teate väga hästi, mis inimestega toimub, karistatakse vabaühendusi. meil ei ole eh, missiooni, me ei, me ei saa päästa inimelusid eh, merel, nii et see on tõesti häbiväärne. Gal, un minut și treizeci de secunde Rogal, poolteist minutit, palun. A Frontex elvileg hozzájárulhat az Európai Unió külső határainak teoorias Frontex aitab kaasa välispiiride kaitsele, aga piirivalve ja piirikaitse on kohustus, mis lasub liikmesriikidel. ja Frontex ei saa sekkuda liikmesriikide suveräänsusesse. me ei saa kuidagi nõrgestada liikmesriikide suutlikkust oma äh, piire kaitsta. see kokkulepe ei võimalda seda, et me aitaksime liikmesriike nende välispiiridel, et abistaksime neid näiteks tagasisaatmisoperatsioonide raames me oleme alati rääkinud sellest, et meil on vaja piire tugevdada ja ka, ka Ungari on oma piire ja piirivalvet tugevdanud. aga nüüd põhimõtteliselt on piirihalduse käsutuses rohkem raha, aga seda raha meie näinud ei ole proua Guillaume, muidugi on vajalik Frontexi tugevdada, sellepärast et me peame haldama Euroopa Liidu tasandil oma ühiseid piire ja seetõttu ma toetan seda reformi, sellepärast, aga sellega peab kaasa äh, kontrollitavate isikute põhiõiguste kaitse välispiiridel. ma tahaksin väljendada siiski kahte murepunkti ja mul on kahju, et et meie Frontex ei ole suutnud aktiivselt tegutseda Äh, Vahemerel aktiivselt, rohkem kui kaks tuhat kaheksasada inimest on elu jätnud Vahemerel ja sellepärast see amet on igati teretulnud, et tegeleda päästeoperatsioonidega ja vabaühendused on need, kes tegutsevad merel, liikmesriigid sulgevad oma, oma sadamad, aga inimesed siiski üritavad Vahemerd ületada. ja teiseks, äh, nüüd on tegemist meil teise Frontexi reformiga, aga samas Euroopa varjupaigasüsteemi osas ei ole mingit reformi ette võtnud ja liikmesriigid äh, ei ole selle osas midagi ära teinud, aga parlament tuli oma ettepaneku juba kaks aastat tagasi välja. proua Tomašič. suur tänu. Frontex peab kaitsma Euroopa Liidu välispiire, kuid äh, praegused äh, suunad on valed. selle asemel, et kitsalt spetsialiseeruda kiirreageerimisele, kriisiolukordadele ja selle asemel, et tugevdada paralleelselt piiripolitseid, on loodud väga bürokraatne teenistus. tema tõhusus on küsitav ebaseadusliku rände probleem tuleb lahendada selle juurte tasemel. Frontexil aga ei ole luba osaleda kolmandate riikide sisserändajate tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse. seepärast Frontex ei suuda ka abistada tagasi äh, saata kolmandate riikide Aafrika kodanike Aafrika riikidesse. ebaseaduslik ränne, organiseeritud kuritegevus on meie ukse lävel. me peaksime sellega suunama võimalikult kaugele meie piiridest, meil on vaja drastilisi muutusi, mitte kosmeetilisi, aitäh. It's not here. Äh, Rangerit ei ole. proua Kienge, üks minut. Grazie, president. Con grande senso di äh, respons-. suur tänu. Äh, täiskogu on väga vastutustundlikult tegelenud piiri ja rannikuvalve reformiga, me oleme läbi rääkinud, me oleme kokku leppinud teksti osas, muidugi see tekst oleks võinud veel ambitsioonikam olla, aga kindlasti see tekst aitab kaasa sellele, et tugevdada ühte neljast sambast Euroopa rändeagendas. ja selles osas, mis puudutab meie öö, välispiiride kaitset ja ma tuletaksin nüüd Euroopa Komisjonile meelde, et seesama sammas on kaasa toonud öö, sellesama samba raames Euroopa peaks tõhustama ka päästeoperatsioone merel ja suuremat tähelepanu osutama just ka põhiõiguste kaitsele. meie toetasime seda reformi just seetõttu, et me selle läbi me suudame täita neid prioriteetseid ülesandeid, mis meil on, ehk päästa inimelusid merel ja kaitsta põhiõigusi ma tänan härra volinikku ja ja väga tähtis on ka see, et Sofiale antaks rohkem vahendeid. härra Laadev, suur tänu, härra president, volinik, daamid ja härrad. mäletan päris hästi, viis aastat tagasi alustasin oma tööd Euroopa Parlamendis. ja tol ajal oli äh, selle ameti loomise mõte ähmane ah, projekt alles. me arvasime, et see saab teoks alles aastal kaks tuhat kolmkümmend ja mitte varem. kuid tundub, et me olime naiivsed, sest aasta hiljem oli üle miljoni sisserändaja ja pagulase, kes ületasid äh, Euroopa Liidu välispiirid isegi kui piirivalvurid olid äh, hästi ette valmistatud, ei olnud nad valmis selleks, et äh, sellise ulatusega nähtusega rinda pista. seepärast äh, pidime arutama, mida ette võtta selleks, et kaitsta meie piire kriisiolukorras. ja me mõistsime, et Schengeni ala on oluline ja et kui meie välispiirid on piisavalt tugevad, et Euroopa peab tingimata tagama turvalisuse välispiiridel ja nüüd neli aastat hiljem räägime Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti loomisest, räägime kümnest tuhandest töötajast, uutest pädevustest ja me arvame, et uus amet on tõeline solidaarsuse väljendus liikmesriikide vahel nende vahel, kes elavad Euroopa Liidu südames ja nende vahel, kes elavad välispiiridel. ja nüüd meil on kavas vaba mikrofon. mulle väga meeldiks kõikidele sõna anda, kuid ma paluksin teil siiski piirduda ühe minutiga. kell viis on meil kavas hääletus ja enne veel on üks päevakorrapunkt. nii et palun teid äh, pidage kinni oma kõneajast, mis on üks minut. proua Šoidrova. aitäh. president. peame meeles pidama, et see ettepanek on reaktsiooniks suurtele vigadele, mida tehti aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, kui Schengeni välispiiri ei kaitstud piisavalt ja kui selle ületasid ligi kaks miljonit sisserändajat ja pagulast. mõned nendest olid päriselt pagulased, kes põgenesid sõjakoleduste eest, kuid paljud tegelikult äh, ei olnud varjupaiga taotleja õigustega ja peavad tagasi pöörduma. seepärast Euroopa Liit peab olema suuteline omama kontrolli oma välispiiride üle, tagamaks oma julgeolekut. kui miljonid või ka tuhanded äh, sisserändajad äh, tulevad Euroopa Liitu, siis kaob turvatunne ja seepärast ma toetan seda ettepanekut. suur tänu. ütleb härra Pikula, Pitsula uus amet pärast kolmeaastast äh, toimimist äh, tagabki vaba liikumise Schengeni alal. ma tervitan kümne tuhande inimeselise alalise korpuse loomist, see on reaktsiooniks ohtlikule olukorrale välispiiridel. ma arvan, et, et see kokku menetlus tasus end ära. see ei ole tähtis mitte ainult Schengeni ala jaoks. välispiiride kontroll äh, annab Euroopa Liidule voorzitter collega's we hebben frontex steeds gesteund voor het me oleme alati toetanud Frontexit. esimest korda aastal kaks tuhat kuusteist, ütleb proua Stevens, kui Frontex sai õiguse rohkem sekkuda inimeste tagasisaatmisesse, kes ei saanud äh, varjupaika. ja nüüd toetame taas kord Frontexit. liigume, sest liigume õiges suunas. Frontexil on väga oluline roll meie rändepoliitika ellurakendamisel ja see toimib ainult siis, kui meil on tugevad välispiirid ja Frontex äh, aitab sellele kaasa rohkem ressursse, rohkem töötajaid, nii saame paremini ülesannetega hakkama. Frontex peab äh, tegutsema mitte Euroopa Liidu riikides, mis ei ole naaberriigid samuti. Frontex saab aidata tagasi pöörduda inimestel näiteks Marokost mõnda teise Euro-, mitte Euroopa Liidu riiki, näiteks Nigerisse. see, see võimalus on jäetud kasutamata ja see, sellest on kahju. With... suur tänu. alustuseks äh, on väga kahju, et nii oluline teema, kus tuhanded elud ja miljardid eurod on kaasatud, ütleb härra Etheridge. me ei ole siin nõustunud sellest rääkima, vastama küsimustele siin kojas, kuid lahendus oleks lihtsalt õigusriik. kui inimesed üritavad siseneda ebaseaduslikult Euroopa Liitu, siis peaks olema väga karm üt-, võimalus öelda, et vabandust, teid tuleb tagasi saata. kuid teisest küljest peaks olema ka seaduspärane viis äh, varjupaika taotleda, sest kõik tsiviliseeritud rahvad annavad tagasi, tagakiusatutele varjupaika nii et õigusriik on vastus sellele küsimusele, kas üksteist miljardit eurot täiendavaid ressursse, pädevust ja bürokraatiat on abiks. ma arvan, et lihtsalt õigusaktide rakendamine oleks palju parem lahendus. härra Bogovitš. tänan väga. mul on väga hea meel näha, et Euroopa Parlament on saavutanud kokkuleppe selles osas, et väli, välispiirid vajavad kaitset ja et see tagab rahu, jõukuse ja stabiilsuse Euroopas ning võimaldab toimida Schengeni süsteemil. paraku ei, ei teinud seda aastal kaks tuhat viisteist, kuid täna oleme mõistnud, et peame lõpetama ebaseadusliku sisserände, ma olen veendunud et edasised sammud peaksid sellele veel järgnema. Frontexi mandaati tuleb äh, laiendada selleks, et saata kolmandatest riikidest kolmandatesse riikidesse. Sloveenias aastal kaks tuhat viisteist äh, ületas meie piiri kümme tuhat inimest päevas. arvud kasvavad nüüd taas viimasel ajal ja ma ei usu, et tulevikus see väga palju muutub me peame tagama, et Bosniast ja Serbiast tulijad saaksid pöörduda tagasi kolmandatesse riikidesse Frontexi abil. härra Opusekilar, mina olen Euroopa-meelne Hispaania sotsiaaldemokraat ja ma olen igati nõus nende eesmärkidega, millest me siin räägime. jah meil on Frontex ja Piiri- ja Rannikuvalveamet, tal on nüüdsest täiendavad vahendid, kümme tuhat lisapersonali, korralik eelarve, ka meie oleme omalt poolt kaasa aidanud läbi muudatusettepanekute just selles osas, mis puudutab tagasisaatmisoperatsioone, mis puudutab põhiõiguste tagamist ja kaitset, aga ma võin teile öelda, et siiski selle mandaadi lõpus jääb mul mõru maitse sellest suus, sellepärast et me ei räägi siin solidaarsusest Euroopa lõunapiiriga. näiteks meil Dublin on nõukogus blokeerunud, meil ei ole varjupaigasüsteemi, see kõik ei ole tore. härra Marias austatud härra president. tahaksin tahaksin edastada teile Egeuse mere elanike mure, sellepärast et meil on tõesti väga palju ebaseaduslikke sisserändajaid, Saamose saare elanikud tulid tänavatele meelt avaldama ja Frontexi tuleb peab tugevdama ja Frontex peab äh, oma tööd tegema tõhusalt ja tõsiselt äh, just selles osas, mis puudutab äh, piirivalvet ja mitte ainult merepiiri valvet, sellepärast et me näeme, et järjest rohkem saabub inimesi Evrose piirkonda meie maismaapiirile, nii et me peame tõhustama Frontexi tööd e-piruse piirkonnas ka näiteks äh, Kreeka-Albaania piiril, kust siseneb väga palju ebaseaduslikke sisserändajaid. härra Pospišil. aitäh. tahaksin sõna sekka öelda sellesse arutellu, kus me, ma tervitan seda ettepanekut, ma olen veendunud, et äh, kui me võtame vastu selle E, e, eeskirja, siis äh, ma tean, et üleminekuperiood on vajalik ja lisaksin, et kui meil on selgemad eeskirjad välispiiri kaitseks, siis peaksime veel täiendavaid vahendeid vastu võtma selleks, et ennetama tulevasi rändekriise ja voogusid. nii et peame paremini kaitsma välispiire, kuid peame lisama veel muid instrumente, mida teha nendega, kes tulevad Euroopasse, millised variandid on, meil oleks vaja Aafrika erifondi, peaksime investeerima selleks, et äh, lahendada rände algpõhjused. nii et peaksime selle kallal veel rohkem tööd tegema. viimase viie aasta jooksul olen kogenud Äh, õppinud äh, rände kohta nende käest, kes otse olid sellega seotud, olen veetnud aega Galees ja Pariisi tänavatel. olen kasutanud igat võimalust selleks, et kuulata kõiki neid, kes on olnud sunnitud välja rändama konfliktide ja elatusraskuste tõttu. olukord on traagiline. inimesed äh, pigem upuvad merel selle asemel, selleks, et alustada uut elu Euroopas. nii et ma tervitan selle ettepaneku aspekte mul on hea meel, et Piiri- ja Rannikuvalveamet saab nüüd hakkama inimesi otsima selle, selleks, et nad ei uputaks. päästetuid tuleb seejärel empaatiaga ja humaansusega kohelda. tervitan eriti panust põhiõigustele koostööd tehes kolmandate riikidega, kuid rohkem kui piirihaldus ja dokumenteerimine on tähtsam vastutuse võtmine selleks, et me tegeleks ebavõrdsusega ja vaesusega, mis sunnib nii paljusid lahkuma oma kodudest ja oma elu ohtu seadma. president peame kaitsma Euroopa väärtusi, kaitsma haavatavaid ja taga, ja kaitsma meie kodukondi, võtma vastu neid, kes äh, mõnel teisel ajahetkel oleksime võinud olla meie ise. härra Žuvko, proua Žuvko. Uh, kolleegid, tahaksin tänada raportööri suurepärase saavutuse eest, pole kahtlust, et tugev ja terviklik Euroopa Liit äh, saab toimida ainult toimiva välis, välispiiri kontrolliga selle teema tähtsus on täiesti selge, kui vaatame Horvaatia näidet. Horvaatial on kõige pikem Euroopa Liidu välispiir. tema siseriiklikud jõud tegutsevad selle nimel, et tagada Euroopa Liidu sisejulgeolekut. nüüd täiendava varustusega ja alalise korpusega kasvab valmisolek kriisiolukordades ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet saab anda otsustava tähtsusega abi liikmesriikidele kriitilistes piiri, piirkondades. järgmiseks sammuks on kaasata kõik partnerid kolmandatest riikidest ja selleks me saaksime anda tehnilist ja operatiivtoetust, mis viiks kokkuvõttes Euroopa Liidu rändepoliitika tõhusa haldamiseni. suur tänu. Commissioner, your turn. volinik, nüüd on teie kord. kolleegid, tahaksin väljendada tänu tõepoolest selle väga olulise arutelu eest ja ka teie toetuse eest eelkõige uus Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus, nagu ütlesin juba sissejuhatuses, muudab tõeliselt olukorda nii tõhususe mõttes, selles osas, kuidas Euroopa Liit ühiselt kaitseb oma ühiseid välispiire ja kuidas haldab rändevoogusid järgnevatel aastakümnetel. see oligi meie soov. et Euroopa oleks paremini valmis tulevikuks, me ei tea, mida tulevik toob. see on suur samm edasi ja meie kõik siin ruumis võime olla uhked selle üle, mida oleme saavutanud. see on osa meie ühisest pärandist. nii amet kui loomulikult liikmesriigid saavad nüüd vahendeid selleks, et ennetada ja reageerida tulevastele kriisidele Euroopa Liidu välispiiridel. loodan väga, et te toetate öö, ähm, kõneluste lõpptulemust eelseisval hääletusel. peame kodanikele näitama, et Euroopa hoolib, töötab nende huvides ja et nad võivad Euroopat usaldada. ma ei ütle veel teile head aega, sest meil on veel ühine arutelu ees. ja see jääb siis küll viimaseks, aitäh. suur aitäh. suur tänu, proua Metsola grazzi lil kull wieħed u waħda minnkom li pparteċipajtu. suur tänu! Äh, nõustuksin ühe kolleegiga, kes sõna võttis, kes ütles, et äh, see õigusakt tõesti muudab olukorda selles osas, kuidas hakatakse välispiire haldama. arvatavasti olete minuga nõus, me kõik oleme nõus, peame oma sisepiirid hoidma avatuna, nii et Euroopa kodanikud saaksid vabalt äh, liikuda Euroopa Liidus seda saab tagada ainult siis, kui meie välispiirid on parimal võimalikul viisil kaitstud. ja seda saamegi teha tänu uuele õigusaktile, mis puudutab Euroopa piiri- ja rannikuvalvet. see määrus annab meile lahenduse väga paljude asjade puhul. meil on inimressursid äh, ameti jaoks, finants- ja tehnilised ressursid ning samuti tagame selle, et amet äh, austab edaski, edaspidigi põhiõigusi oma tegevuses ning annab vajalikku abi, võimaldab tugevdada koostööd kolmandate riikidega, samuti nõustusime deklaratsiooniga. Äh, komisjon saab äh, oma personali eeskirju muuta selliselt, et me saame suurendada ametile suunatud inimressursse lubasime kodanikele, et me kavatseme vastu võtta selle õigusakti enne mandaadi lõppu ja see meil ka õnnestus. oleme sellega tulemused saavutanud ja tahaksin tänada kõiki kolleege, tänu kellele see sai võimalikuks, tahan tänada nõukogu komisjoni variraportööre ning suur tänu teile hea tahte eest, et me saaksime selle olulise õigusmenetluse lõpule viia. meil on eesmärk, me oleme selle saavutanud, tahtsime muutust, positiivset muutust ja see me, selle me saime. nii et see on Euroopa jaoks suureks võiduks, aitäh. suur tänu. siis oleme jõudnud lõpule selle päevakorrapunktiga hääletamine toimub äh, täna ja nüüd läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Lopez äh, Aguilari raport teemal viisa eeskiri ja annan sõna raportöörile. austatud volinik äh, Avramopoulos, te teate, et minu jaoks oli tõesti suureks auks saada koostööd teha teiega mitmeid aastaid just selle, selle teema kallal, Euroopa viisaeeskirja kallal, mille üle parlament hääletab. me tegime tõsist tööd, töötasime mitmeid aastaid ja nagu tavaks ma, ka mina tänan kõiki variraportööre, variraportöörid aitasid suuresti kaasa selle teemaga lõpule jõudmiseks ja ma tänan volinik Avramopulust temapoolse panustamise eest, mis puudutab neid küsimusi, mis, mida me arutasime libe komisjonis, me korraldasime mitmeid, osalesime mitmetel seminaridel, kus osalesid mitmed huvitatud osapooled. viisa eeskirja äh, eesmärgiks on täpselt sama kui see, millest me rääkisime Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametiga seoses. ehk Euroopa Liidus me peame tagama inimeste vaba liikumise ja tagama õigusloomelised instrumendid selleks, et me saaksime harmoneerida Euroopa Liitu sisenemise reegleid. et Euroopa Liitu sisenetakse seaduslikel alustel. ja Neid isikuid me nimetaksime heatahtlikeks reisijateks, kes tulevad Euroopa Liidu üheksakümneks, saja kahekümneks päevaks ärilistel eesmärkidel, sporditegevusega, kunstiga seotud eesmärkidel, seoses turismireisidega, teadustegevusega, kõike seda oleme me selles Euroopa Liidu määruses arvesse võtnud, me oleme tõesti detailset tööd teinud ja oleme üritanud arvesse võtta kõiki seisukohti, mida on väljendatud ja ma arvan, et me oleme saavutanud hea tasakaalu, mis puudutab Euroopa Liidu territooriumi territooriumile lubamise öö, põhimõtteid ja reegleid. me oleme, me töötasime Äh, taotlusvormide kallal, lihtsustatud taotlusvormide kallal ja muidugi mina omalt poolt tegin äh, kõik minust sõltuva selleks, et tõesti lihtsustada juurdepääsu e-, Euroopa Liitu, sisenemist Euroopa Liitu nende reisijate poolt, kes tulevad tõesti heast tahtest kantuna Euroopa Liitu iga aasta tulevad miljonid ja miljonid tu-, turistid Euroopasse. mina olen pärit Kanaaridelt, kus iga aasta mida iga aasta külastavad tõesti miljonid turistid ja seega on tõesti väga tähtis lihtsustada eh, sisenemist Schengeni ruumi just nendele inimestele. ja meil õnnestus saavutada tasakaalustatud tekst lõpptekstis me räägime viisatasudest äh, seitsekümmend, kaheksakümmend eurot, äh, siis viisatasu äh, noorematele kui kaheksateist aastat teadlastele, sportlastele, kultuuritegelastele, üliõpilastele ja me suutsime saavutada kompri-, kompromissi ka selles osas, mis puudutab tervisekindlustust et see vaadatakse üle pärast selle õigusakti jõustumist, viisteist kuud pärast õigusakti jõustumist. meil õnnestus saavutada tasakaal erinevate huvide vahel, mis puudutab viisamenetluse tähtaega ja paika viisa maksumuse osas, sellepärast et kui me ostame lennukipiletid varakult ette, siis me maksame nende eest vähem ja seega on väga tähtis, et viisataotluse saaks juba varasemalt esitada. ja muidugi on selliseid äh, isikuid, äh, kes on igati selle lihtsustamise poolt, aga sellel ei ole mitte midagi ühist illegaalse sisserändega ja terrorismiga ja on inimesi, kes üritavad seda ära kasutada. ja me tõesti suutsime positiivselt julgustada neid riike, kes soovivad meiega koostööd teha just viisaeeskirjade raames ja me peame neid aitama, just selliseid riike. härra volinik tänan, juhataja. kolleegid, ma tervitan kokkulepet sellel väga olulisel teemal. jällegi soovin kiita raportööri härra Lopez Aguilari ja loomulikult ka variraportööre seoses selle õigusaktiga tehtud tööga. turism, nagu me kõik teame, mängib väga olulist rolli Euroopa Liidu majanduses. turism moodustab umbes kümme protsenti Euroopa Liidu, Liidu SKT-st. pikad ja kohmakad viisaprotseduurid võivad äh, takistada turistide tulekut Euroopasse, vähenevad investeeringud, kulutamine ja see kõik mõjutab siis negatiivselt Euroopa Liidu majandust. kokkulepitud muutused muudavad äh, miljonite reisijate jaoks Euroopa äh, reisi äh, tegemise lihtsamaks. niimoodi me edendame lisaks turismile ka kaubandust ja muud äritegevust. me ei paku mingisugust vaba sissepääsu Euroopa Liitu ja lõtvu kontrolle, vaid uued reeglid tugevdavad meie julgeolekustandardeid, et sõeluda välja ja teha kindlaks need, kes kujutavad endast ohtu ja kellel ei ole õigust siseneda Euroopa Liitu. meie viisa eeskirja mehhanism võimaldab meil äh, viisapoliitikat äh, teha koos äh, kolmandate riikidega, kui me räägime siin ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmisest uued äh, reeglid on paindlikumad nendele, kes tulevad äh, legaalselt Schengeni alale. praegu on nii, et äh, kõige varem võib esitada viisataotluse kolm kuud enne reisi, nüüd laiendatakse seda perioodi kuuele kuule enne reisi. ja pidevad reisijad, kellel on positiivne tegevusajalugu, võivad äh, saada paindliku pikaajalise viisa üheks kuni viieks aastaks. see säästab aega ning äh, vähendab äh, rahalisi kulusid nii liikmesriikide kui ka taotleja jaoks. samas kontrollitakse üle kõikide Schengeni alale tulijate ähm, õigusi. pakutakse välja, et viisatasu oleks kuuskümmend kuni kaheksakümmend eurot, et äh, tulla toime turvalise taseme tagamisega ja see väike Äh, viisa hinna tõus äh, võimaldab äh, pakkuda vastavat kompensatsiooni lisakonsulaartööde eest. ja kokkuvõtteks uus Euroopa Liidu viisaeeskiri kohandab reegleid arenevate julgeolekuväljakutsetega ja samuti seoses äh, rändega seotud väljakutsetega ja uute tehnoloogiliste arengutega. loodetavasti te toetate seda kompromissi, mis me oleme saavutanud ja jään ära ootama arutelu. aga nüüd sissejuhatava sõnavõtu lõpus tahaksin jätkata oma emakeeles, et veel üht-teist öelda. austatud äh, sõbrad see on täna meie viimane kohtumine. Te teate, et ma jään volinikuna ametisse oktoobri lõpuni, aga osa teist ei jätka enam uues koosseisus. seega sooviksin tänada teid südamest möödunud nelja ja poole aasta eest. me oleme töötanud solidaarsuse vaimus selles demokraatlikus äh, ruumis, kus on olnud palju väga erinevaid seisukohti, aga samas me oleme alati leidnud äh, veenvad vastused suurtele väljakutsetele ja probleemidele, nagu näiteks äh, rände ja julgeoleku valdkonnas. ilma teie toetuseta ei oleks me mitte midagi saavutanud. ja kui me ütleme, et me saame siin nüüd jätta endast maha pärandi, siis äh, seda me saame teha tänu koostööle. ma sooviksin väga tänada neid, kes äh, uues koosseisus enam ei jätka ja nendele, kes jätkavad, äh, soovin äh, sellist pühendunud ja kirglikku lähenemist, nagu teil seni on olnud. ja kindlasti nendele, kes liiguvad edasi, soovin ka seda, et nad mäletaksid seda, mis siin tehti ja jätkaksid edaspidist tööd ja tegevust ka Euroopa Äh, huvides. soovin äh, tänada ka neid, äh, kes aitavad samuti kaasa meie töö tegemisele, soovin tänada siinkohal tõlke, üritan rääkida ka aeglasemalt, et nende töö liiga keeruliseks ei oleks tehtud. soovin tänada ka saaliteenindajaid, kes aitavad meid selles, et me teeksime oma äh, tööd siin sujuvalt. tänan ka fotograafe nende panuse eest, nad on väga andekad ja tõesti äh, inspireerivalt jäädvustavad meid igavikku. tänan teid kõiki väga ja ma usun, et äh, kui me nüüd teineteisest lahkume, siis me võime siiski tulevikus meenutada oma panust ühtsesse Euroopa ruumi, meil on ühised väärtused ja me võime siin parlamendis, siin kojas tõesti olla tehtud töö üle väga uhked, sellepärast et parlament esindab demokraatiat sõna otseses mõttes suur tänu, äh, volinik, me täname teid ka koostöö eest. ja kui minna tagasi eelmise teema juurde, millest me siin äh, rääkisime, siis tõesti, te olete osa loomisprotsessist. nii et äh, suur tänu teile kõige eest, mis te olete teinud, kolleegid väga hindavad teie tööd. edasi saab sõna Rete Monte üheks minutiks, palun E proua Demante. tänan juhataja, aga mina sooviksin tänada volinikku tema sõnade eest ja soovin talle vastata ja öelda, et sama kehtib teie ja teie töötajate kohta. nüüd äh, tänase teema juurde, mis puudutab äh, viisa eeskirja uuesti sõnastust, siis ma tervitan seda, et äh, tehakse lihtsustusi ja et taotlus viisa saamiseks on võimalik äh, esitada juba kuus kuud varem. noortele on äh, viisa äh, soodustus, samuti tuuakse eraldi välja kultuuritöötajad, sportlased, aga mul on kahju, et ei käsitletud mõningate aegunud sätete muutmist Need sätted puudutavad äh, eelkõige pikemat Schengeni alal äh, viibimist, olgugi et äh, see liikmesriik, kus nad soovivad liibi, viibida, seda võimaldaks. üheksakümmend päeva, see pandi paika siis, kui Schengeni ruum oli veel palju väiksem. härra Becker, palun. juhataja, volinik, nüüd me hääletame täna Euroopa viisaeeskirja üle. mina olen äh, Rahvapartei läbirääkija ja sooviksin äh, tugevalt tänada raportööri ja variraportööri tehtud töö eest. Äh, tulemus on märkimisväärne. soovin tänada ka Euroopa Komisjoni, kes on teinud oma ettepanekuga siis sammu edasi. ma soovin tänada ka Rumeenia eesistujat konstruktiivse dialoogi eest me nüüd äh, tagame, et Euroopa Liit äh, saab tulevikus ka kujundada uusi suhteid äh, kolmandate riikidega, see aitab kaasa kultuurile, spordile, turismile ja äritegevusele. üks Rahvapartei põhieesmärke läks läbi, meie rohelised ja vasakpoolsed loobusid oma vastuseisust lõpuks äh, sellele, et me seame äh, viisade äh, andmise seosesse kolmandate riikide tagasisaatmise ehk vastuvõtmispoliitikaga ähm, viisalihtsustust ei tule, kui kolmas riik ei ole valmis meiega tagasisaatmiste osas koostööd tegema. nüüd meil on tulemas ka välispiiride valvealal uuendus, meil tuleb uus Piiri- ja Rannikuvalveamet, ma väga tervitan, et Frontex muudetakse tõhusamaks, aga samas ma avaldan kahetsust selle üle, et Frontex ei saa aidata kaasa tagasisaatmistele nii palju, kui ta võiks Frontexil on endiselt vaja vastava liikmesriigi luba. ma tänan vapustava aja eest siin kojas ja tänan koostöö eest kõigiga, aitäh! Tanja Fajon, kaks minutit, palun. suur aitäh, austatud president mul on väga hea meel näha, et pärast nelja-aastast äh, läbirääkimisperioodi ja komisjonipoolset teist ettepanekut oleme me lõpuks pannud paika uued reeglid viisade taotlemiseks. tegemist on äh, reeglitega, äh, mis on mõeldud siis kolmandate riikide kodanikele, kelle Euroopa Liidu reisimist tahetakse lihtsamaks teha. Euroopa poliitika Äh, mis puudutab äh, viisade äh, heakskiitmist, on väga oluline, see lihtsustab turismivaldkonda, inimeste ringireisimist ning loob Euroopast kuvandi kui turvalisest ja avatud kohast Lääne-Balkani riikide kodanikud ähm, on näinud edasiminekuid, kuid äh, täiel määral ei ole viisanõudeid seal veel äh, kaotatud. E, eesmärgiks on olnud võidelda samal ajal ka ebaseadusliku äh, inimkaubandusega mm, ja viisanõuete leevendamine on toonud kaasa selle, et noorte inimeste hordid saatkondade ees on vähenenud Äh, see süsteem peaks olema tõhus ja hästi toimiv ning tooma kasu reisijatele. Need uued reeglid, mida me vastu oleme võtmas, äh, tagavad selle, et inimesed äh, saavad kiiremini viisasid. Nad saavad viisataotluse esitada juba kuus kuud enne reisi algust Äh, üliõpilaste, sportlaste, kunstnike jaoks äh, vähendatakse viisatasusid, äh, lastele saab viisasid tasuta taotleda ja seda saab kõike teha elektrooniliselt, mida, mis on praegusel ajal väga oluline, aga nagu raportöör ka ütles, ei suutnud me oma soove läbi suruda humanitaarviisade valdkonnas me peame sellega edasi tegelema, meil on vaja eh, seda teha rändeküsimusega seoses, meil on vaja tagada turvalised marsruudid Euroopas, aitäh, suur aitäh, poolteist minutit, kolleeg Stevens, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid, selle viisaeeskirja reformi eesmärgiks on olnud viisa taotlemise protsess teha lihtsamaks kuid äh, siin on äh, jõude, äh, mis on blokeerinud seda, sellepärast et taheti kindlasti humanitaarviisade süsteemi ka siia sisse tuua, mida siis konsulaadid oleks pagulastele andnud. tundub, et siin on tõlkega mingi probleem, ütleb pro-, härra president, tundub, et siin ei ole kõikides keeltes tõlge tagatud, aga tundub, et see on nüüdseks lahenenud. on see nii? jah kõneleja jätkab. ja nüüd, äh, mil see tõke on äh, eemaldatud, äh, saame me lõpuks hääletada selle ettepaneku üle taotlusi saab esitada siis äh, uute reeglite kohaselt ka internetis, äh, turistid, äh, ärimehed saavad nende viisadega lihtsamini Euroopa Liidus reisida, kulud sellega seonduvalt vähenevad ning dokumentide hulk, mida on vaja e-, esitada, väheneb ka drastiliselt. ja kui inimesed viisat heaukselt kasutavad, siis saavad nad taotleda ka pikaajalisemat viisat, samal ajal Euroopa Liit saab eh, seda kõike kasutada nii-öelda stiimulina, eh, aga ka karistusmeetmena. Eh, kui inimesed reegleid rikuvad, siis mm, kodanikud peavad ootama rohkem viisa taotluse vastuseid ja see kehtib ka siis, kui riigid näiteks ei tee koostööd identifitseerimise ja dokumentide väljastamise kontekstis. see on väga oluline Euroopa Liidu välispiiride riikide jaoks. sellised mm, tagauksed tuleb sulgeda. kallid kolleegid, see oli minu viimane sõnavõtt siin parlamendis, soovin teile kõike head tulevikuks ja suur-suur aitäh selle võrratu koostöö eest, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab äh, kaheks minutiks sõna härra Depre. austatud president, austatud volinik, kuuskümmend miljonit neid on peaaegu kuuskümmend miljonit, neid inimesi, kes tulevad välismaalt Euroopa Liidu riiki, liikmesriike külastama. mõned tulevad Austraaliast, Ameerika Ühendriikidest, Kanadast ja neile ei laiene viisanõuded. teised aga saja viie riigi kodanikud, eriti Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika riikide kodanikud, peavad näitama ette viisa, et pääseda Schengeni ruumi. viisa eeskirja ülevaatamine, mis loodetavasti saab meie heaks, kui heakskiidu mõjutab neid. see võib oluliselt lihtsustada ärireise, turismireise heausksetele inimestele minimeerides riskid rändeküsimustes ja sissejulgeolekule. kokkulepe nõukoguga on hea kokkulepe. viisa on võimalik hankida vähem kui kahe nädalaga ning seda on võimalik taotleda kuus kuud ette, kolme kuu asemel praegu. mitmekordse sissesõiduviisa võib saada viieks aastaks ning nende väljastamisel kehtivad ühtsed reeglid kõigile liikmesriikidele, mida praegu ei olnud. viisatasu, mis ei ole suurenenud üle kümne aasta. nüüd muidugi tõuseb kuuekümnelt kaheksakümnele eurole täiskasvanute